Est-ce que les police advisors du groupe SND peuvent nous dire kas äh, võiksite meile öelda Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt, kus äh, raportöör on? Il est là. Bon. Si vous le voulez bien, j'ouvre notre séance. kui lubate, siis alustame nüüd äh, oma tänase erakorralise koosolekuga. ma kutsusin äh, koosoleku kokku, kuna kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üld, üldeelarve projekt esitati meile hilinemisega, äh, vastupidiselt traditsioonile sest tavaliselt on ette nähtud, et volinike kolleegium mai keskel võtab selle projekti vastu ja siis võib parlament sellega kohe hakata tegelema. tervitan äh, raportööri saabumist. just alustasime koosolekuga. ja tahtsin äh, öelda ja kordan veel kord, et äh, üldeelarve kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks saabus meile erakorraliselt hilja ja kahe tuhande, see kõik sõltus ka Brexiti referendumist kahekümne kolmandal juunil, see ajakava ja nagu ma ütlesin, on tegemist täna erakorralise koosolekuga, sest äh, ka proua Kardieva ettekanne tuli päris äh, hilja ja siis jäi meil päris vähe aega selle projekti teemal arutlemiseks ja järelemõtlemiseks. kui teil märkusi ei ole, siis ma eeldan, et päevakava on vastu võetud ja koordinaatorid otsustasid vastavalt artiklile viiskümmend neli eelarvekomisjonilt õiget ähm, rahastuse kombinatsiooni Euroopa ühtekuuluvuspoliitika teostamiseks. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve projektist räägime nüüd ja annaksingi sõna Jens Kaierile, raportöörile, et ta siis räägiks meile sellest eelarvest äh, me näeme, et maksed on märkimisväärses languses. ja samuti on ettenägematute äh, kulude jaoks osa suurendatud, see on põllumajanduse vallas ja administratsiooni vallas. suur tänu, esimees. austatud äh, kolleegid, ma Äh, tõepoolest äh, tulin hilja sellepärast, et äh, vaatasin üle oma märkuse, märkmed siin, aga ma ei saa anda teile täit ülevaadet ka täna õhtul. kogu see lugu on selle jaoks liiga keeruline, aga ma arvan, et esimesed trendid võib juba siin kokku võtta, mõningad rõhuasetused, küsimärgud on siin ning probleemid, mille üle me peame rääkima teiste fraktsioonide variraportöörid on sellest väga huvitatud, sellepärast et me tahame üheskoos äh, edasi minna parlamendina, sest äh, niimoodi äh, oleme edukamad. jagu üks A, kaks ja neli on minu fookuses olnud ja siin olen vaadanud ja vaadelnud ka esimesi trende, kõigepealt esimene A jao puhul näeme me juba, et eelarveprojekti puhul on juba näha, et marginaal on ainult väga pisikene, kaheksakümmend üks miljonit eurot suurem osa juba on ettevalmistavate tegevuste ja projektide jaoks ette nähtud. küsimus, mida siin peaks esitama, on see ja eelmisel neljapäeval ma juba selle tõstatasin, kas me tahame sellist äh, kosmeetilist marginaali üldse koormata seal või et kas me põhimõtteliselt ei taha minna äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, laeni ja kohe selle ära kasutada. mina võin otsekohe öelda selle kohta, et see ei ole küll minu fraktsiooni positsioon, aga minu isiklik seisukoht ja siin tahan teile seda äh, ka välja öelda. ma olen veidikene tagasihoidlik selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu ühtset kaitsepoliitikat praeguses Euroopa Liidu äh, olukorras uueks integratsioonimootoriks muuta, see on aga minu enda poliitiline äh, märkus siin, aga kõige raskemaks muutub asi siis, kui need äh, eesmärgid, mida me peaksime juba koormatud eelarvest veel kord hakkama eraldi rahastama. see on ettevalmistav meede, see ei ole mitte väga suur kahekohaliste miljonite summade Äh, summa, millest me räägime, me räägime ühtsest äh, uurimistegevusest äh, ühtse kaitsepoliitika jaoks. ja me peaksime mõtlema, kuidas selle asjaga ümber käia, mina ise ei ole sellisel arvamusel, et me selle üsna kalli piloot projekti puhul peame andma raha samast allikast nagu teistegi puhul, aga see on põhimõttelisem probleem praegu selle menetluse puhul üldiselt minu jaoks mul on väga hea meel, et me rubriigis üks A oleme äh, üheteistkümnenda äh, äh, kohustuste juurde jõudnud samal tasemel kümme koma üheksa protsenti, me peame muidugi vaatama detailsemalt veel täpselt, kus komisjon planeerib seda raha kasutada ja kas see on ka meie rõhuasetusega kooskõlas selles kontekstis on tähtis veel minu jaoks ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondist rääkida siin, me peaksime selle eelarvega, nii nagu see on praegu kokku lepitud, äh, garantiimaksete tagama äh, EFSi jaoks seda kaks koma kuus neli äh, üks miljardit kulukohustusi ja umbes sama palju maksekohustusi. Äh, seda erinevatest äh, allikatest äh, viissada kaheksakümmend seitse miljonit Euroopa ühendamise rahastust me oleme väga selgelt öelnud, et Horisont kahe tuhande kahekümnest ning ka Euroopa ühendamise rahastust ei tohiks võtta vahendeid ära selleks, et teisi projekte siin korvata kuidagi või rahastada, ma olen öelnud, et Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise, ühendamise rahastut me peame edasi toetama tugevalt. täiskogul on seda juba öeldud, aga mind huvitaks fraktsioonide arvamus. Euroopa Parlamendina oleme me oma kolleegide äh, poolt äh, majanduskomisjonis äh, saanud väga tugeva signaali ja kriitikasignaali, nad kritiseerivad EFSit, et selle tõhusus ei ole olnud väga tugev ja see on Euroopa Parlamendi eh, positsioon ning ka minu enda fraktsiooni oma. aga eh, küsimus ei ole mitte selles, kuidas on seda rahastatud, vaid et eh, selle tõhustus ja tootlikkus ei ole olnud hea, jätab soovida. samuti lisanduvuspõhimõte praegusel hetkel ei ole piisavalt tagatud ning küsimus on õhus, kas Euroopa Investeerimispank selle rahaga, mis me oleme äh, pakkunud äh, Euroopa äh, strateegiliste investeeringute fondi jaoks praegu oleks saanud võib-olla oma rahaga ilma fondita juba sedasama saavutada. nüüd on ühtne algatusraport plaanis, mis peaks nendele küsimustele ka vastama ja minu arust peaksime ära ootama selle algatusraporti ning siis reageerima ka omalt poolt äh, komisjoni äh, suunal ning Euroopa Investeerimispanga osas ka. Äh, Euroopa Investeerimispank teeb aruande EFSI kohta käesoleval nädalal veel ning lisandusküsimus on ka seal oluline, vaatame, milles suunas nemad selle Äh, argumenteerivad. Äh, mina ei arva, et me peaksime maha tõmbama kõik need summad, mis eelarves on ette nähtud EFSi jaoks praegu, aga ma ütlen küll teisest küljest, et me peaksime mõtlema selle peale, kas seda äh, raha oleks võimalik reservi ehk määrata kuni sinnamaani, kuni meie koja nõudmisi on täitnud nii Euroopa Investeerimispank kui ka Euroopa Komisjon ning siis oleks võimalik seda raha ikkagi kasutada sellise investeerimisimpulsi jaoks, mida me ootame. Äh, siis äh, teine äh, jagu siin. seitse koma seitsekümmend viis protsenti oleme saanud suuren-, suurendust peaaegu meil on hädaolukorda varusse määratud kuussada viiskümmend miljonit äh, äh, eurot äh, nende kulude jaoks peamiselt, et katta maksmata arveid aastast kaks tuhat neliteist, pidevalt on need maksmata arved kasvanud just põllumajandussektori jaoks on see väga oluline, üks koma üks miljonit eurot on kadu siinhulgas ka, see on peamiselt seotud piimakvootide süsteemi muutmisega. mina äh, olen endiselt arvamusel, et väga kiiresti oleks pidanud äh, põllumajanduse jaoks raha välja käidama äh,, just äh, põllumajandusekspertide ja põllumeeste enda puhul samuti äh, on selline arvamus levinud äh,, siin seda lisa on kindlasti vaja, eriti äh, kui selle marginaali jaoks on olemas äh, vajaminevad reservid ka äh, kalandussektori jaoks äh, on oluline see, et piisavalt äh, assigneeringuid oleks on olemas säästlike kalanduspartnerluste jaoks. meie argumenteerime selles kontekstis alati ikkagi seda, et Euroopa Liit kokkuvõttes peab arvestama seda, et eh, inimeste pagemispõhjused oleksid kõrvald-, kõrvaldatud, aga see tähendab ka seda, et arenguriikidel peab kalandussektoril olema perspektiiv ja see on võimalik ainult siis, kui eh, säästva eh, kalapüügi partnerlusrahad on olemas ning ka regionaalsetele kalavarade juhtimisorganisatsioonidele vajaminevad rahad see on muidugi arenguriikide äh, probleem, aga küsimus on üleüldisem, üleüldine äh, kalanduspoliitika äh, reform, kas see on ka õiguslikult niimoodi tagatud, et see reaalselt praktikas toimida saab? Äh, sellepärast, et äh, igasugused õigussätted, äh, mis jäävad täiesti hambutuks, sellepärast et raha lihtsalt ei ole, ei ole mitte kellegi hea, jaoks hea ning kui me tahame, et kalanduspoliitika, mis meil on ühtne, oleks edukas, siis me peame tagama, et oleks ka olemas rahalised vahendid selle jaoks. nii et väga hea on see, et summad on suuremad kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, väga hea, vaatame, mis nõukogu teeb. eelmisel Äh, aastal nad igal juhul äh, kärpisid niiviisi jaksasid. siis äh, jaotus neli, mida peaksime täna veel vaatama, siin on ka täpselt samasugune olukord, nii nagu põllumajanduse jaoks, eriti just maksete osas. protsentuaalselt on summad vähenenud, aga see tähendab seda, et eelmisel aastal oli meil lihtsalt väga suur suurenemine. eelmisel aastal olid ju maksed neljandas eh, jaos eh, kolmkümmend kuus protsenti kasvanud, eh, mäletame ju neid põhjuseid kõik ja selle suurenemise juures näeme me nüüd, et summad on kaheksa koma viis protsenti väiksemad. see tähendab seda, et me oleme endiselt palju kõrgemal tasemel kui kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveprojekti puhul me nägime. ja raportöör Äh, äh, püüab siin äh, vaada, vaadata, kuidas poliitiline olukord reaalselt on, sest et see on ju dramaatiliselt muutunud, et summasid siin tõsta. praegusel hetkel võime öelda, et meie ise peaksime praegu vaatama, kuidas projektide rakendamine igasugustest äh, äh sihtasutustest, äh, rahastutest äh, kahe tuhande seitsmendal aastal peaks ette nägema. kui need fondid tühjaks jooksevad, eriti me räägime äh, pagulaste abistamise fondid, siis on võimalik ehk kuidagi vähendada ka pagemise põhjuseid koha peal, siis sellisel juhul komisjon meie suurenenud summadega ilmselt selles vallas ei ole nõus, aga vaatame eh, seda asja. komisjoni ettepanek minu arust, me peaksime suhtuma sellesse väikese ettevaatusega. Eh, nüüd neljas jagu on eh, Türgi lepinguga peamiselt seotud ja teise rahade ülekandmisega sinna samuti. kolm neljandikku sellest summast, mis Euroopa Liit on lubanud, seitsesada viiskümmend miljonit, ja sellest saja vi-, seitsmesaja viiekümnest miljonist, et see ära maksta, kõik need eelarveread, mis olid kuidagi seotud Türgi ja Lähis-Ida riikidega, on tühjaks lüpstud sinna. peamiselt tuleb see raha äh, kandidaatriikidele ette nähtud äh, ja liitumiseelse toetuste arvelt äh, kakskümmend seitse protsenti on siin ette nähtud, DCI instrument samuti on siia toodud, siis kolm koma üks protsenti moodustab see ja siis instrument, mis peab stabiilsuse ja rahule panustama, samuti ka kuuskümmend miljonit eurot, mis suunatakse nüüd siis selle äh, Äh, uue fondi jaoks. me peame nüüd mõtlema ka selle peale, et need meetmed, äh, millega äh, neid vanu rahasid õigustati ja vanu fonde kasutati, et, et kas see on ikkagi rahuldav, et see kõik Türgi jaoks läheb Eh, samuti Euroopa naabruspoliitika instrument jääb eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tasandile ning eh, sisemiselt liigutatakse rahasid niimoodi, et naabruspoliitika jaoks ette nähtud vahendeid vähendatakse kaks koma neli protsenti ja need rahad, mis on ÜRO Palestiina pagulaste jaoks ette nähtud, vähenevad kaks koma seitse protsenti. ja hoolimata Londoni konverentsi lubadustest Äh, kuhu kuuluvasid ka äh, Liibanon ja Jordaania, kuhu peamiselt Palestiina pagulased äh, pagevad. väga keerukas minu arust on komisjoni poolt selline ettepanek, sellepärast et see ei ole vastutusrikas poliitika, kui me ütleme, et me toetame pagulasi küll ühes riigis, aga tõmbame kõik vahendid maha teistes riikides. muidugi veidikene utreerin siin. ning võiks arvestada, et pagemine teistelt suunadelt suureneb selle võrra kõik need inimesed, kes tegelevad Palestiina põgenike küsimusega ja ma olen ise ka tegelenud sellega. Umralt saime ju ka teada tegelikult, et, et põhiline põhjus, mikspärast inimesed lahkuvad oma praegustest äh, laagritest või asupaikadest, on see, et UNRWA äh, tagab neile Äh, võimalused, näiteks äh, võimalused nende lastel saada haridust ja minna kooli ning et äh, selle jaoks on olemas ka rahastamisvahendid ning UNRWA sellel taustal ootas Euroopa Liidult rohkemalt, kindlasti mitte mingeid kärpeid, nii et selles osas me peame kindlasti midagi tegema. siis humanitaarabi äh, neliteist koma seitse protsenti on vähendatud siin, see on jällegi äh, järellainetus sellele, et kaks tuhat kuusteist humanitaarabile oli palju rohkem vahendeid ette nähtud kui varem äh, eelarve mõttes ei tohiks see olla probleem, sellepärast et äh, me oleme erireservist võtnud selle rahastamise, aga küsimus on, et kas see on tõesti korralik eelarvestamine, kui me ühe olulise poliitilise töö aspekti Euroopa Liidu globaalses dimensioonis äh, võtame erakorraliste äh, kulude reservist. see on siis kiire ülevaade minu poolt kolme kõige olulisema aspekti puhul täna õhtul siin, mis puudutab Euroopa Liidu üldeelarvet. ma tahaksin sekretäriaadi äh, tänada, saime mõningad äh, nõksud selles osas, kuidas me neljandas jaos saaksime rohkem vahendeid mobiliseerida. kui me jõuame ühtsele arusaamale, et me peaksime lisavahendeid äh, nendes jagudes leidma, räägime sellest, aga räägime ehk siis teisel, äh, teises voorus selle, selles osas. Merci, monsieur le rapporteur général. aitäh pearaportöörile. ja selleks, et äh, nüüd see esimene ülevaade lõpetada, muudes jagudes annan sõna härra Tarandile. Thank you, Mr President mm aitäh, härra esimees. teistes äh, jagudes äh, parlamendi enda eelarve on vastu võetud meie poolt ja meil on endiselt äh, juhatusega dialoog, kas kõik artiklid vastavad ka kodukorra reeglitele, sellest saame õige varsti aimu ja muus osas pean ütlema, on liiga vara veel midagi järeldada. mul ei ole olnud veel kõiki äh, koht, kõikide institutsioonide esindajatega äh, kohtumisi, alates siis Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteest äh, ja lõpetades Euroopa Kohtuga ja pean siis võrdlema ja vaatama neid erinevaid probleeme ja küsimusi, mida nemad tõstatasid äh, senistel kohtumistel. nii et äh, rohkem mul praegu öelda ei ole, kui küsimusi on, siis ma äh, arvatavasti üheksale kümnest ma ei suuda vastata, aga palun. aitäh, et sellele kõhklusele tähelepanu juhtisite siis äh, järgmisel aastal äh, saame, järgmisel nädalal saame enam aimu ka parlamendi osa kohta eelarves, aga nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve raportööridelt äh, sooviksime esimesi mõtteid, härra Fernandes, aitäh! ma ei ole küll variraportöör, kuid annan aimu esimestest muljetest kolleeg Moressani nimel, kes pidi sõna võtma täna täiskogul ja ei saanud siia koosolekule tulla ja edastas mulle oma seisukoha, mis, see seisukoht ei ole muidugi äh, ka minu enda seisukohaga vastuolus. me näeme, äh, et ähm, kuus koma kaks protsenti on maksed äh, vähenenud kaheteist, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveks, mitmeaastane finantsperspektiiv, finantsraamistik äh, ei äh, edene nii kiiresti, kui ta peaks edenema ja edasi liikuma. oleme üles kutsunud liikmesriike ja komisjoni muuta äh, selle raamistiku ellurakendamine aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kiiremaks. nii et tegemist on nüüd äh, neljanda aastaga, kus tekib tõsiseid probleeme äh, maksetega ja seda just pärast aastat kaks tuhat seitseteist. nii et me peame selgelt selle sõnumi edastama ja ütlema, et mitmeaastane finantsraamistik on praegu ähm, viibinud, me peame ähm, tegevust kiirendama ja see langus, mida me näeme ähm, maksete osas, äh, see läheb meile kalliks maksma pärast, kui me peame makseid suurendama. kas võin esitada ühe küsimuse, kas äh, meil on hilinemisi äh, seetõttu, et see on äh, niivõrd keerukas administratiivselt, nende programmide äh, elluviimine. või siis nad ei vasta, need programmid, liikmesriikide ootustele või siis on teatud liikmesriikidel raskusi nende programmide rahastamisega, sest näiteks tõukefondide rahastus ei hõlma ju kogu kulu ja mõned liikmesriigid võib-olla ei taha siin võlgu võtta selle pärast. ma võin enda isikliku arvamuse esitada, seda raha kasutatakse kindlasti ära, see hilinemine on tingitud sellest, et ühelt poolt on tegemist võib-olla küll reeglite ekslikkusega, kuid liikmesriikides tõepoolest need menetlused võtavad niivõrd kaua aega, kokkulepped partneritega on aega võtnud ja selle kõige käivitamine on viibinud. kuid ma olen kindel, et liikmesriigid siiski kasutavad need vahendid ära, näiteks ühtekuuluvuspoliitika raames, aga kui nad tahavad selle raha siis lõpuks välja võtta, siis meil saab olema raskusi maksete osas ja nüüd maksete vähendamine praegu tähendab seda, et hiljem on meil vaja neid suuresti tõsta neid makseid, nii et me peame üles kutsuma liikmesriike ja komisjoni seda protsessi kiirendama ja me peaksime pigem keskenduma ennetamisele ja planeerimistööle ka tulevikku silmas pidades, sest eh, hiljem võib see kõik muidu meie vastu pöörduda. ja võib-olla peame me siis hiljem tegema midagi, mida komi-, mis nõukogule üldsegi ei meeldi, et meil on enam äh, makseid kui kohustusi. nii et seda kõike äh, enam, enam makseid kui kulukohustusi, nii et äh, seda me peaksime vältima ja nagu ütlesin, mitmeaastane finantsraamistik on praegu viibinud ja üks selle tagajärgedest on just see, millele tähelepanu juhtisin. nüüd eelarve kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks peaks olema sidus üldiselt on äh, need seisukohad, mis seal välja on toodud, konsensusel põhinevad, kuid äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisel äh, oleme me hääletanud teatud kompromisside osas ja me ei saa nüüd öelda, et me ei ole nende kompromissidega nõus äh, eelarves. nii et me peame sidusalt käituma ja järje, järjekindlalt äh, enda otsuseid ellu viima. tahaksin äh, tänada raportööri tehtud töö eest, kuid ma pole päris kindel, kas see EFSiga ümberkäimine päris õige ole, oli. kui me hakkame nüüd eelarvesse segama kõiki neid erinevaid küsimusi, siis me ei räägi enam põhilisest EFSi on jah, üks äh, finantseerimisallikatest mitmeaastases finantsraamistikus Horisont kaks tuhat äh, kakskümmend äh, Euroopa ühend, ühendamise rahastu, jah, tõepoolest äh, need kaks instrumenti siin on välja toodud, kuid me näeme, et väga hästi toimivad VKE-d, väikesed ettevõtted, kes kasutavad neid erinevaid rahastusvõimalusi. ja siin ei ole võib-olla tegemist niivõrd eelarve küsimustega, vaid me peaksime äh, selle, nõudma, et sellest määrustikust, mis on kokku lepitud ja kehtestatud, sellest ka kinni peetaks. EFSi osas äh, koostatakse raport äh, koostöös Econiga ja seal on siis ka kõik hindamised sees ja seal võib siis ka kõige selle üle vaielda, kuid panna nüüd kogu see küsimus, äh, see teema siia prioriteetseks eelarvesse sellega ma ei saa nõustuda, et minu arust see ei ole üks põhilistest probleemidest. jah, me peame tõepoolest äh, see nii-öelda vahendite kasutamist parandama, kuid äh, ei peaks praegu siin sellele keskenduma. kodanikud äh, kindlasti tunnevad huvi, tunnevad muret tööhõive pärast, see on selge, eriti just noorte tööhõive pärast Äh, samuti terrorismivastane võitlus, julgeoleku küsimus. ja seetõttu ma ei näe äh, väga heas valguses komisjoni ettepanekut äh, tulla välja ettevalmistavate meetmetega mis on ähm, nende poolt välja pakutud. ma olen kindel, et raportööri abiga ja variraportööridega on meil võimalik äh, see, oma tööd hästi teha. nii et äh, see vastaks tõepoolest Euroopa Liidu vajadustele. kolm meil. aitäh, härra Kolmel, palun aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri tema sissejuhatuse eest minu arvates. heitis ta päris palju valgust antud teemale. alati alustame me sellise eelarveprojektiga, kus testitakse, kui kaugele on võimalik minna. ma arvan, et meil on nüüd ka siin projekt, mis on võtnud arvesse ka reaalsust, kus on korrektsed prioriteedid ning tuleb äh, rõhutada seda, et lõpuks ometi võetakse arvesse rändeprobleemide puhul ka alusprobleeme ning sellele era-, lahendamiseks eraldatakse ka vahendeid. kõigile on selge, et loomulikult võiks need summad olla suuremad, võttes arvesse ajaloolisi mõõtmeid mis meie ees seisavad. teisalt leian ma, et just selles valdkonnas on meil vaja näha ka suurt pilti, võttes arvesse, et kellele me selle raha lõpuks peaksime eraldama, ehk siis end-, see tähendab, et endiselt pole meil veel selge, mida soovib Euroopa Liit saavutada, kust jooksevad need punased jooned, millised on need õiguslikud raamid, mille põhjal Euroopa Liit välispiire kaitseb. ma olen nõustunud, nõustun sellega, et sellele tuleb raha eraldada, aga kui meil on probleem kehva piirivalvega, siis on see probleem palju tõsisem ja palju raskem on ka seda lahendada. seetõttu arvan ma, et eelarvevahendite kõrval peame me hoolitsema, peame me hoolitsema ka selle eest, et õiguslik raamistik oleks paigas. siin peab Euroopa Liit just Brexitit arvesse võttes öö, solvuma, vaid öö, proaktiivsemalt tegutsema, siis saame me ka Euroopa kodanikke veenda selles, et me suudame midagi head ka antud valdkonnas ära teha. seega eelarve mõttes on selline lähenemine suurepärane, aga me peame äh, leidma ka õigusliku raamistiku selle teemaga tegelemiseks. muidu ei too meie raha kulutamine häid tulemusi. teine asi, see on üsna sarnane äh, see puudutab EFSit. Äh, ma erinevalt kolleeg Fernandesist leian, et loomulikult võime me öelda, et üks miljard eurot on eraldatud, see on kvaliteedimärk, aga üle äh, kolmesaja äh, miljoni eurost, eurot läheb investeeringuteks, see on kolmandik sellest summast, aga me peaksime nüüd ka mõt-, mõtlema, mida sellega saavutatakse, jah, see lisandväärtus on oluline, aga me peaksime ka vaatama, millistesse valdkondadesse investeeritakse, kas need on öö, otseselt või kaudselt avalikku öö, sektorisse investeeringud sellega võib aga ka kaasneda, et need riigid või piirkonnad, kuhu investeeritakse, äh, suurendavad oma võlakoormat. eurotsooni puhul näiteks on meil ju Maastrichti järel teatud kriteeriumid, mida riik, riigiti ka, millest riigiti kinni ei peeta. seda tuleks selliste programmide puhul arvesse võtta mis puudutab selgust, siis me ei tohiks äh, äh avada tagaust äh, väikeste programmide kaudu äh, Euroopa ühtsele kaitsepoliitikale, millest praegu alles natukene räägitakse. asi pole selles, kas seda soovitakse või mitte, aga sellest tuleb ennem avalikult ka rääkida, arutada selle üle. sellega praeguseks hetkeks ka lõpetaks. Merci, monsieur Depree aitäh, härra Töpri. Ah, aitäh. vabandan kolleegide ees, eriti just pearaportööri eest, kahjuks ma ei kuulnud äh, tema sõnavõttu, olin äh, libe komisjonil hääletusel. enne kui, see äh, on osa minu missioonist tõepoolest, kui me räägime eelarvest kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. meil on siin tabel, mille komisjon esitas ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve koostamiseks ja see tekitab teatud küsimusi. üldistades me näeme erinevate äh, institutsioonide vajadusi julgeoleku äh, turvalisuse osas Ehm, siin on ette nähtud viisteist miljonit erakorralisteks kuju, kulutusteks, kus ehm, siis oleme jõudnud nende erakorraliste signeeringutega, kas on veel lisavajadust ehm, pärast terrorirünnakuid ja kuidas selle, nende signeeringute kulutamisega praegu asjad on, tegemist on äh, kolmekümne viie lisatöökoha äh, loomisega selleks, et äh, lisaturvamehi tööle võtta, et oleks ka relvastatud valve strateegilistes äh, ehitistes Euroopa Liidu institutsioonides ja mina olen selle poolt. Te nüüd räägite muudest jagudest jah, aga kuna tegemist on äh, ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve küsimusega, mina olen selle eelarveaasta raportööriks ja see võeti aluseks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve koostamisel, siis ma tahtsin just sellest teemast rääkida. ma olen mitte selle vastu, vaid lausa selle poolt äh, Äh, mida on siin välja pakutud, äh, ei äh, Belgia armee ega Belgia sandarmid ei tohi siseneda institutsioonide hoonetesse, nemad ei saa sekkuda, kui peaks mingisugune erakorraline julgeolekuolukord tekkima. kui nüüd Belgia politseinikud peaksid püüdma takistada tungimast terroristidel Brüsselis meie hoonetes, aga seda sa-, Strasbourgis seda garantiid meil ju ometigi ei ole. ütleb härra Depree. no see oli muidugi nali. aga tegemist on ähm, erakorralise sättega, sest kuidas oleks juriidiliselt võimalik ilma kokkuleppe sõlmimiseta Belgia võimudega äh, Äh, seda kõike korraldada, nii et see on põhimõtteline küsimus, kuhu me oleme täpselt sellega jõudnud, kas on mingid kokkulepped sõlmitud erinevate riikide võimudega? ja veel üks äh, eriküsimus, äh, see viie protsendi võrra vähendamine, räägime siin näiteks äh, autojuhtide küsimusest, kas tegemist on mingi eristaatusega, mis siis raamatupidamises ei, ei ähm, kajastu, mis astme ametnikud need peaksid olema, kas AD viis või ähm, AST? ja need, kas meil on siin vaja ka lisaassigneeringuid äh, Ehm, sada kakskümmend viis miljon, lisa miljonit eh, sellel, selle jaoks ja tahaksime teada, et kuidas eh, selle mänguga praegu täpselt eh, lood on erinevate institutsioonide vahel. Need erinevad privileegide süsteemid, kuidas see kõik puudutab ka härra Tarandi teemat, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve teemat nii, nüüd aga tuleksin tagasi ühe punkti juurde, mida ka härra Fernandes tõstatas, kahjuks ta ise pidi küll lahkuma. E, siin on üks väga eriline küsimus, mis siin tõstatus e, e, meil on tegemist kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maksete kriisiga. tegemist oli just siis põllumajandust puudutavate tõlk vabandab, üks B äh, maksetega kakskümmend kolm äh, koma viis protsenti on äh, siin tõus. nüüd aga britid äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast enam ei panusta, kuna nad lahkuvad ja nüüd luuakse uuesti kõik tingimused samasuguse patoloogia tekkimiseks, mida me oleme kõik hukka mõistnud, nii et kõik see, mida me oleme teinud, sellest ei ole mitte midagi kasu ja see tõend sellest on otse meie ees. ja veel üks märkus, põhimõtteliselt me oleme nõus äh, komisjoni äh, prioriteetidega, sellega, et töökohti juurde luua, innovatsiooniga tegeleda, majanduskasvu soodustada. minu äh, fraktsioon on eriti just äh, noorte tööhõive, VKE-de ja innovatsioonimeetmete soodustamise poolt ja tahaksin seda kõikide kolleegide ees selgelt välja öelda. Öelda nüüd avalikkusele, et äh, me anname lisavahendeid rände teemale, see on vajalik, kuid meil on vaja äh, midagi pakkuda veel ka Euroopa ülesehitamise vallast. et me peaksime selgelt tooma mingisuguseid tulemusi nähtava, nähtavale ka kodanike jaoks, konkreetseid tulemusi nii et see saab olema kindlasti üks teema läbirääkimistel nõukoguga. mul on siin äh, terve rida tegelikult küsimusi veel ja võib-olla ma ei hakka neid kõiki siin äh, praegu välja tooma. võin siit välja tuua ühe, tegelikult on mul neid kümme. räägiksin äh, Elisast, see on see keskne Euroopa Liidu infosüsteemide haldamine Euliisa sada viiskümmend kolm miljonit eurot. Eh, siin on see tõus olnud enam kui üheksakümmend protsenti, üheksakümmend kuus koma viis protsenti. Eurodac, eh, Euroopa Liidu sisenemise ja väljumise süsteemi käivitamine ja kõik edasi, nii et eh, see on suurenenud, see eelarverida üheksakümmend kuus protsenti ja me peaksime tõsiselt äh, rääkima peasekretäriaadiga äh, sellest, äh, kuidas neid ähm, ähm, assigneeringuid, mis praegu on parlamendi kasutuses, kuidas neid hallatakse, et see on siis kolmas jagu ja ma olen täiesti ei ole üldse rahul sellega, kuidas praegu maksetega tegeletakse ja me peaksime üks A rubriigile keskenduma, see aitab meil avalikkusele näidata, et me tõepoolest ehitame üles tulevikku ja et meil on ka konkreetseid meetmeid välja pakkuda, nii et härra esimees, need on minu esimesed reaktsioonid, vabandan, et ma hilinesin ja pean kahjuks minema ka enne lõppu juba ära. no see on meile suur kaotus, härra Depree. Nous sommes dans la compassion tunneme teile kaasa. aga nüüd äh, komisjon äh, äh, tegelemine nende summadega, mis ei ole välja makstud, millised on täpselt need summad, mis on praegu varusse nii-öelda jäänud, mida ei ole välja makstud? proua Nirjada kahjuks ei saanud täna siia tulla, kedagi tema fraktsioonist ma siin ka ei näe, nii et siis annaksin sõna Ernest Maragallile aitäh, härra esimees. mul on jäänud mulje, et see eelarveprojekt on lihtsalt üks järjekordne võidusõit Tour de France'il. siin on küll huvitavaid sõnumeid, aga ka negatiivseid külgi. see on natukene nagu Tuuri mägede etapp kui me, kus me peame nõukoguga asju ajama. ma, me peame hindama omavahelist distantsi, kas me liigume parlamendi ja nõukoguna erinevas või ühes suunas komisjoni ettepaneku suhtes. siin on paar olulist muutujat. härra Kailer, äh, MFF-i äh, ning Brexiti mõju pole veel näha. Brexit küll alles ka juhtus, aga on natukene murettekitav, et praegusel hetkel võib näha, et see eelarveprojekt võib kaasa tuua veel suurema erinevuse äh, reaalse olukorra ning näiteks selle ENI raporti vahel, mille üle me hääletame käesoleval nädalal. seega see lõhe võib olla suurem, kui me ette kujutasime. minu arvates on selge, et komisjon on võimeline üles näitama ka paindlikkust, muutma eraldisi nii sisuliselt kui tehniliselt aga praegune finantsraamistik on meil alusena olemas. minu arvates on seda natukene üritatud ka arvesse võtta, palju õnne! mulle tundub, et praegusel hetkel räägime me euroopalikust reaktsioonist olukorrale. kui muidu meie oleks praeguses olukorras. ma ei hakka väga öö, maksete ja kulukohustuste detailidesse laskuma, aga kui me räägime lisamaksetest, siis see näitab väga hästi, kuidas Euroopa Liit ei suuda kaasa tuua lisandväärtust vajalik, vajalikku öö, uut tõuget, mida Euroopal oleks vaja. kui Euroopa ei maksa, siis ei kaasne ka vajalikku majandustegevuse hoogustumist, mis on meie eesmärk. paar konkreetsemat märkust, kliimamuutus. proua Georgieva rääkis et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojekt kulutab umbes kakskümmend koma viis protsenti kliimamuutusele. kas see on piisav? me peame nüüd otsima raha eelnevatest eelarvetest, seal ülejäänud rahadest ning siis ka kliimapeadirektoraat tegelikult soovib oluliselt suuremat summat. see ei vasta meie poolt kehtestatud kriteeriumitele. ning see ei peegelda kindlasti seda, milles COP kahekümne ühel liikmesriigid ja teised kokku leppisid esialgsete ettepanekutega tuldi välja juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal juba ning mis puudutab EFSit, siis kvantitatiivselt olen ma nõus ja me võime siin ju tõesti möönda, et suur hulk raha on eh, pandud ringlusesse, sellel on olnud ka mõningane edu näiteks VKE-de puhul, aga kui vaadata VKE-sid, siis on väga raske mõõta tulemust. uurida, et kas EFSi poolt eh, soovitut on ikkagi ka saavutatud. minu arvates peaks parlament ka vastutama selle eest, et lisandväärtuse kriteeriumid on täidetud. lisandväärtus on riskantne valdkond. nüüd Erasmus pluss. see on ka väga tähtis. võib-olla ei ole õige hetk sellest rääkida, aga võib-olla kultuurikomisjonis saaks rääkida mitte ainult kvantiteedist, vaid ka suunast, kuhu inimeste arvates see raha peaks liikuma, me räägime siin noorte töökohtadest ja tööhõivest. selle jaoks on ka Euroopa algatus olemas. me peame tagama, et me ei hakka omaenda ettepanekutele finants raamistiku ülevaatamise puhul vastu rääkima. ka siin on teatud vead sees. siis kaitse küsimused, julgeoleku ja kaitse küsimused. võib-olla ma eksin, aga Georgieva ettepanek, mis paar päeva tagasi tehti, seal räägiti ka üksikasjalikumalt ida ressursside kärpimisest. seal tulevad uued eraldised e eelkõige kaitseuuringutele. see öö, eematas mind natukene, võib-olla räägiti seal tegelikult hoopis energiasektori uuringutest kas ma pean nüüd lõpetama? kohe lõpetangi. minu arvates tuleks me, peaks meie lähenemine olema kõikehõlmav ning me peame tagama, et ka liikmesriigid oma kohuseid täidaksid. siis meil on ka maksed äh, arengukoostööle ning humanitaarabile praegusel hetkel ei ole need uudised kõige paremad, ainuke selge kompensatsioon tuleb äh, põgenike äh, fondist ning äh, liitumiseelse fondi raha suurenemisest. siis majanduskasv. see osa on siin väga oluline, siin võetakse arvesse ka ühtekuuluvusfondi tehnilist kohandamist see peab ka toimuma, aga olgem ausad, see on Euroopa eelarve kõige vähem euroopaliku osa suurenemine. meil on vaja euroopalikke meetmeid siin valdkonnas, aga ma lõpetan nüüd, kuigi mul on veel mitmeid märkusi. tuleb veel teisi võimalusi, ärge muretsege. härra Sevi, palun. suur tänu, teen lühidalt austatud kolleegid tõid välja juba väga palju problemaatilisi aspekte, mida ka mina äh, tahtsin siin äh, veidike pikemalt arutada. aga kahest asjast tahtsin rääkida, siis maksete asi kõigepealt. kolleeg Fernandes äh, siin juba mainis ja teised ka, aga mina ka ikkagi veel ei saa aru sest endiselt tundub, et äh, maksete ja kulukohustuste vahel on väga suured käärid ja mina ei saa täpselt aru, et kas see on mingisugune äh, strateegia siis praegu maksete probleemi lahendada, mis meil on kuhjunud pidevalt. Äh, härra Fernandes ütles seda ja siin viidati ka ühtekuuluvuspoliitikale liikmesriigid satuvad lihtsalt praegu raskustesse, et äh, nad lihtsalt äh, ei suuda seda raha kasutada. Äh, aga kui see raha kasutatakse, siis saab sellest kulukohustuste osa. küsimus on, millise menetluse läbi neid fonde kasutada saab? ja EFSI siin jagan ka raportööri enda analüüsi, et need rahad, mida Euroopa Investeerimispank on äh, andnud sellesse äh, fondi, siin äh, väga paljudki projektid Euroopa Investeerimispanga aspektist vähemalt ei ole midagi erilist, need on täpselt samasugune menetlus, nagu ka varem on olnud ja EFTi lisanduvust ei ole mitte kusagil siin näha. meie peaksime paremini aru saama ja paremini kasutama neid vahendeid või sest et me praegu tõmbame kokku mingisuguseid teisi äh, rahastamisvahendeid ja allikaid, anname need rahad EFSile ja mingisugust lisanduvust või lisandväärtust me üldse ei näe. et selles osas peame midagi ette võtma. arvestades väga raskeid aegu, äh, kus me praegu asume, oleks hea, kui me äh, keskenduksime ikkagi vähematele projektidele võib-olla, millel oleks suurem lisandväärtus meie eesmärgid on väga selged ja täiesti mõistetavad praeguses eelarves. vahendeid äh, kulukohustuste osas äh, ja just maksete osas äh, ka ikkagi vaadata, võtta tugevamasse fookusesse, eriti rubriigis üks A. minu arust on see ka tähtis, sellepärast et me peame andma oma kodanikele selge signaali. inimesed tahavad, et me investeeriksime töökohtadesse, kasvu ja eriti jätkusuutlikkusse kasvu. minu arust oleks see mõistlik strateegia aitäh, härra Soltek. tundub, et ta on lahkunud. ja endiselt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvest annaksin äh, sõna koordinaatoritele, kes ei ole veel sõna saanud. kolleeg Maršan, palun. suur tänu teile, esimees ja äh, ma tulin äh, hiljem lubasite härra Fernandesel minu asemel rääkida, mina olin ise täiskogul kõigepealt siis eh, komisjoni ettepanek eh, mobiliseerida eh, ettenägematute kulude marginaali ning ka reservi. meie tegelikult võitlesime selle eest, et meil oleks rohkem paindlikkust selles mitmeaastases finantsraamistikus ja see on nüüd sündinud. aga see näitab ka tegelikult praegu, kuivõrd raske on praegusel mitmeaastasel finantsraamistikul saada toime kõikide nende ülesannetega, mis Euroopa Liidu ees on ja seda on muidugi vaja mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisel arvesse võtma hakata. nüüd, mis puudutab järgmise aasta eelarvet, muidugi väga tugev ja oluline kriis on praegu tekkinud, pagulaskriis, aga see ei tähenda muidugi seda, et tööturu ja majanduse küsimuses on kõik lahendatud, seetõttu jaod üks A ja B Eh, piirkonnad, mis aitavad eh, eh, meie majandust toetada, tugevdada infrastruktuuri, innovatsioonide valdkonda, see peaks olema meie prioriteet ja meil peaks olema ka assigneeringuid piisavalt jaos üks A ja B ja just üks B osas ma arvan, et operatsioonilised programmid on täistuuridel käimas järgmisel aastal, siin maksete assigneeringute osas kakskümmend kolm protsenti vähendamist, nii nagu Euroopa Komisjon on üks B suhtes sõlminud järgmiseks aastaks ette pannud, on murettekitav. ma saan aru, et eh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsraamistikust eh, ei ole vaja lisa siin, aga me ootame, et eh, operatsioonilised programmid toimivad käi-, täiskiirusel järgmisel aastal ja ma usun, eriti kui me arvestame maksete plaani, mis komisjonil on äh,, siis eh, siin saame seda ehk selgitada. ja loomulikult eh, noorte tööhõive algatuse osas ma loodan ja ootan ka, et eh, see algatus jätkub meie ettepanekute kohaselt, nii nagu ette nägime, ja et see on ka järgmise aasta eelarves siis siin kulukohustuses ette nähtud nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend osas me näeme et, et kahekümnelt protsendilt on projektide edukus vähendatud kolmeteistkümne protsendini. meil on raha äh, vajadus äh, väga suur selles vallas ja äh, kolmteist protsenti on ainult heade projektide õnnestumise tõenäosus praegu, kakskümmend protsenti oli see vanasti ja see on kõik tegelikult kärbetega seotud, mida me oleme näinud Euroopa ühendamise rahastust ning Horisont kahe tuhande kahekümnest, selleks et EFSit ellu kutsuda mina tunnustan komisjoni ettepanekut äh, VKE-de toetamiseks, sellepärast et nii nagu volinik ütles eelmisel äh, nädalal, VKE-d Euroopa majanduse jaoks töökohti loovad ja seetõttu me oleme maksete assigneeringuid COSME äh, projekti jaoks suurendanud, vähemalt ettepaneku oleme teinud selleks, suurepärane, et see on õnnestunud. nüüd jagu kaks, siin Äh, ettenägematute kulude marginaal on oluline selleks, et äh, meil oleks manööverdamise ruumi. näiteks kui põllumajanduskriis Euroopa Liidus veelgi süveneb, äh, see on loomulikult murettekitav areng, mida me peame jälgima. siin mõnes kohas on marginaalid juba ära kasutatud jaos kolm Äh, ülemmäärade tõstmine võib-olla ei oleks äh, võimalik, aga see on miski, mida me ikkagi ootame äh, siiski. tore on ka see, et Äh, pagulaste toetamise fondid äh, on leidnud vajaliku rahastumise, aga samal ajal on muidugi humanitaarabi vähendatud ühest küljest ja teisest küljest äh, Lõuna-Vahemere riikidele on toetus ka vähendanud ja see on vastupidine kõigele sellele, mis meie oleme öelnud varem. nimelt, et pagulasi tuleb aidata just nende päritoluriikides, kui me üldse tahame pagulasvooge peatada või vähendada Euroopasse teel ja selles osas äh, me peame ikkagi nüüd vastutuse võtma. ka eelmisel aastal me nägime nõukogu käitumisest äh, seda, et nad on selles vallas kärpeid teinud, kui me tahame samas aga inimeste äh, elu parandada äh, Eh, Vahemere lõunakalda riikides inimeste elu koha peal, siis me peame selleks ette nägema ka rahalised vahendid. Ukraina, eh, Moldova ja Gruusia, kes on assotsieerimislepingud Euroopa Liiduga alla kirjutanud, nad eh, teevad jõupingutusi, inimesed on nendes riikides ka ohvreid toonud selleks, et tugevamini suhelda ja olla suhtes Euroopa Liiduga ja kui arvestada, et Äh, Vahemere idapiirkonnas äh, ning mujal on ärevad olud, äh, siis me peaksime ikkagi neid riike toetama, kuigi tegelikult idanaabruskonnas on väga pingeline olukord. lõpetan siinkohal, aga ootan arutelusid järgnevatel nädalal kolleegidel ka siinsamas komisjonis, suur tänu! aitäh, kolleeg Karja Sabalba! suur tänu teile, esimees! paljud juba on ära öeldud, ka palju detaile oleme siin kuulnud. kui mina aga peaksin ühe eh, lausega kokku võtma selle eelarve, siis eh, meil lihtsalt surutakse eh, õhutee kinni, meil ei ole mitte mingisugust marginaali, mitte mingist rea,, mingisugust reageerimisruumi, me lämbume siin ja nüüd on vaja kiiresti tegutseda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta e, eelarve projekt e, tundub, et läheb edasi nii, nagu ikka on neid asju tehtud. mina ja meie usume, et me peame edasi e, toimima sellisel moel, nagu see siiamaani on olnud. me ei usu, et et äh, põllumajandusvallas on äh, vaja ähm, väga suurendada vahendeid, aga samas äh, on meil kahe tuhande kaheksandast aastast majanduskriis, millega me ikka tegeleme veel pidevalt, siis on pagulaskriis, edasi on terrorirünnakud ja me ei saa praeguse eelarvega praegu neid küsimusi lahendada mina usun, et komisjon on võimaluste raames ja tänaste instrumentide raames parima ettepanekud teinud, aga me peame siin rahasid sinna-tänna lükkama, sellepärast et meil ei ole piisavaid vahendeid selleks, et korralikult reageerida. nii et äh, sahkerdatakse edasi, komisjon peab tegema selle ettepaneku jah, aga me peaksime ka praegu juba mõtlema mitmeaastase finantsraamistiku muutmise peale. sest kui me seda ei tee, siis ühest küljest kärbitakse, teisest küljest aga püüame natuke juurde lisada, mis äh, puudutab siis äh, Äh, pagulasi, siis pagulasi aidatakse äh, sellepärast, et äh, humanitaarabi rahadest võetakse ära, me toetame probleemi A, aga samas probleemi B lahendust me takistame, nii et viie aasta pärast oleme jälle uue jama ees. sellest peaks ka rääkima. praegu olemasolevate instrumentidega, nii nagu äh, härra Kaier ütles, tõesti, äh, te olete teinud kõik, mis võimalik ja me peame aga nõukogule väga suurt survet äh, avaldama selleks, et seda dünaamikat muuta, sest nagu öeldud, meil ei ole mingisugust manööverdamisruumi ja meid kägistatakse. Äh, ja Ühendkuningriigis äh, toimunud äh, referendum näitas, et meil väga suur probleem on ja kui me ennast ei relvasta selle vastu, siis oleme kaitsetuna, seisame lihtsalt. aitäh, enne kui läheme teiste jagude juurde, jätkame veel kahe tuhande kaheteistkümne, seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarvega. kolleeg Manka, palun. Ja som myslel, že už uh, vlastne pán spravodajca otvoril aj kapitolu. Suur tänu, et andsite mulle sõna. mina arvasin, et äh, kolleegid äh, juba ütlesid äh, paljudki, kõigepealt tahan öelda selle teema kohta ja teisest küljest mõned sõnad selle kohta, mida ütles härra Kaier. me mäletame, et mõned nädalad tagasi lepiti kokku ülekannetes viis protsenti personalikärbe oli eesmärk, lasti lahti kolm koosseisulist tõlki näiteks Euroopa Kohtu juures, aga nüüd võetakse vabakutselised selle asemel tööle. minu arust ei ole see kõik mitte üldse usaldusväärne käitumine, mis me siin teeme ja sellepärast ei tohiks me teistes Euroopa institutsioonides niimoodi käituda, sellepärast et küsimus on meie usaldusväärsuseks äh, sees. ja nüüd äh, Eh, üldeelarve juurde, eh, mida esitles eh, härra Kaier siin. õige on, et Euroopa Liidul lihtsalt ei jätku vurtsu, inflatsioon, deflatsioon, töötus, eriti just noorte töötus, need on meie probleemid, aga samas me tahame, et majanduskasv oleks rohkem. me peame midagi tegema ja seda tõhusamalt tõhusam ühtekuuluvuspoliitika peaks olema meie eesmärk ja rohkem lisandväärtust. aga kuidas seda oleks võimalik äh, saavutada? minu arust on meil ikkagi vaja häid äh, kohustusi selleks, et äh, õigeid projekte rakendada, head kulukohustused peaksid olema olemas ja kui meil seda ei ole, siis lõppkokkuvõttes eh, ei suuda me millegi eest maksta. aga rakendus eh, sellest igal juhul kannatab. teisest küljest on meil vaja rohkem investeeringuid, investeeringud eh, peaks me saavutama läbi ühtekuuluvus, parema ühtekuuluvuspoliitika, meil on EFSI, strateegiliste investeeringute fond, aga EFSI rahastab selliseid äh, projekte, mis saaksid rahastatud ka ilma sellise eraldi fondita. loomulikult äh, mõningaid äh, keskkonnaprojekte on rahastatud, need on ka head projektid, aga ka ilma EFSI fondita oleksid nad rahastuse saanud. nii et seetõttu on meil vaja analüüsida, mida täpselt see fond finantseerib ja mida ta peaks rahastama niimoodi, et me ei võtaks ära kuskilt mujalt raha, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend või Euroopa ühendamise rahastu siis veel üks lisaasi, mida meil vaja on see, et maksed tehtaks õigeaegselt. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on juba vähem makseid äh, ette nähtud, et äh, tehakse, siis jääme me sama küna ette nagu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, et meil on äh, tasumata arvete hunnik, mis muudkui kasvab ja me ei tea, milliseid milliseid äh, järelmeid see täpselt endaga kaasa toob? milliseid laiemaid äh, järelmeid ja mõjusid? ning triloogis kutsusime ka üles äh, komisjoni selles osas, et ta valmistab ette äh, Eh, analüüsi, mis puudutab eh, siis maksmata, eh, tegemata maksete järelmeid ja mõju, laiemaid mõjusid. seda me palusime juba märtsis eelmisel aastal komisjonilt, aga ta ei ole seda teinud maksmata arved tähendavad seda, et projektidest inimesed lastakse lahti, nad ei suuda maksta oma arveid ja risk on selles, et kahe aasta pärast oleme täpselt samas olukorras nagu praegu, sellepärast on äh, meie poliitika järel, mitte analüüs ja põhjalik analüüs, see, mida meie vajame. Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Keskpank aitavad äh, äh, läbi madalamate intressimäärade meid äh, ning läbi rahasüstide samuti, aga meil ei ole Euroopa Liidus õhku, äh, et nende asjade jaoks, nende asjadega tegeleda ja meil on vaja tegeleda just nende eesmärkidega, mis on äh, juba meie poolt välja käidud, komisjon peab seda ka teadma äh, niimoodi, et nad teaksid, millised järelmid meie poliitikadel on. aitäh, proua Toma. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve teemal, jah? jaa, teen lühidalt. loen loodetavasti see eelarve näitab, et mitmeaastane finantsraamistik ei toimi. et me muudkui kohendame ja kohendame. me, kas te leiate, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve saab olema tõukeks mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisele ja sellele on siin ka varem vihjeid olnud, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal juba konstateerisime selliseid nihkeid, sest pärast Brexitit võib tulla teisigi eksiteid ja me ei tea, palju neid võib järgneda kõik need eh, erinevad eh, puudujäägid Euroopa Liidus, eh, need on üha karjuvamalt päevavalgele tulnud ja näiteks maksete osas, nii nagu ka selles, kui ma nüüd õigesti võib-olla aru ei saanud, ehk raportöör parandab mind, me ei ole tegelikult äh, kahe tuhande kahekümnenda, Horisont kaks tuhat kakskümmend ning Euroopa ühendamise rahastu osas oma eesmärke saavutanud. ei ole ka noortealgatuse osas äh, kulukohustusi äh, suutnud tagada ja kui äh, need kõik ei kajastu äh, eelarves, äh, siis see lõhe või see nihe muudkui suureneb ja see kõik lihtsalt tähendab seda, et me põrkame vastu müüri ja ma ei tea, kui kaugele me sellisel viisil üldse võime jõuda. nii et seetõttu nagu te ütlesite, härra esimees, siin tõepoolest ei ole sisusust äh, prioriteetide ja eelarve vahel. me ometigi oleks sel aastal võinud kasutada võimalust midagi muuta, me ei ole seda teinud. nii et see kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, eelarve äh, tegelikult aitaks meil üle vaadata need prioriteedid Euroopa Liidu olukorra üldiselt kui lubate, siis ma sekkuksin sel teemal, mis puudutab ühtekuuluvusfondide kasutamist. ma olen ise tutvunud ühe pilootprojektiga, mis toimu-, puudutab väljaõpet ja selle viis läbi komisjon kui ma näen, kuivõrd keerulised on need menetluslikud nõuded, kui palju dokumente nõutakse sellelt, kes soovib mingisuguses katses osaleda näiteks, ja kõhklevate kandidaatide jaoks on see, kinnitab see eh, juba seni levinud veendumusi ma ei tea, kuidas see teie valimis ja eh, valimisringkondades eh, on, kuid ma näen, et äh, inimesed äh, loobuvad üha enam nende keer-, selle keerukuse tõttu erinevate fondide kasutamisest. me ei saa lihtsalt jätkata samamoodi äh, selle pideva menetluste jadaga, kõikide nende erinevate dokumendinõuetega, erinevate audiitorite koja auditite nõuetega niimoodi me lihtsalt jätkata ei saa. nii et see on selgelt äh, pidur, äh, mis takistab kõikide programmide täielikult kasutamist. ma ütlesin äh, seda proua Krasselit hästi tundes, see on vale argument, mille te välja tõite. ja me peame endale teatud küsimusi esitama, me ei saa ju ka sajaprotsendiliselt kõiki äh, ettevõtmisi finantseerida ja teatud ähm, teistel osalistel on raske oma rahastust leida, nad peavad selleks võlga võtma, laenu võtma ja seetõttu on teatud tegevusi ka raske lõpule viia, nii et äh, seetõttu ma ka ise vaatasin, äh, kuidas need asjad siis praktikas välja näevad ja me näeme, et väga raske on lõpule viia neid programm ühelt poolt äh, investeeringuid ei tule, meil on küll äh, EFSI olemas, kuid äh, siin samuti investeeringud ei ole järgnenud EFSI tegevusel, tegevusele. et vabandage selle kõrvalekaldumise eest et kindlasti me peaksime rääkima enam maksetest ähm, ja eelarveridadest, mis kõnetaksid inimesi, äh, kindlasti näiteks Erasmus, noorte, tööhõive, kõik need äh, teemad, äh, neid me peaksime veelgi enam püüdma rõhutada. aga läheme nüüd teiste jagude juurde, härra Tarand siis jagas meiega enda seisukohti, mida ta valgustas põhjalikult. Need aga, kas on teil seisukohti teiste jagude osas, härra? Rüübih, palun. Äh, aitäh. jah, me oleme siin äh, öelnud, et äh, need komisjoni ettepanekud on küll huvitavad meie jaoks, võib näha, et äh, sissetulekud ja väljaminekud äh, on äh, erinevad, on selge, et riigi ja valitsusjuhid soovivad eelarvet terve perioodi jaoks vähendada ja seetõttu soovitakse vähendada ka ametikohti see mõjutab kõiki valdkondi ning meie jaoks on oluline vaadata näiteks üle ka eelarve kontrolli komisjoni äh, ettepanekud äh, selles valdkonnas, aitäh. aitäh, härra Denano. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que la tendance générale est, est aux économies et, et au rétrécissement du... me räägime siin eelarvevahendite kahanemisest. ja siin kulukohustuste osas meil on, olukord on muutumas keerukamaks, aga teistes äh, jaotistes mul on kaks pigem positiivset märkust. esiteks äh, jagu äh, viis, mis puudutab e vahendite suurendamist äh, sisserändajate vastuvõtmiseks äh, ja teiselt poolt äh, need töökohad, mis on lisatud fraktsioonidele. muus osas on asjad keerulisemad, nagu ütles ka härra Tarand, me ootame siin veel lisainformatsiooni selles osas, mis leiab aset näiteks regioonide komisjoni, komitees, majandus-sotsiaalkomitees, eriti just personali osas personali äh, küll vähendatakse, aga tegelikult need teenused lihtsalt äh, ostetakse väljast sisse, nii et tegelikult ei ole sellel äh, mõtet, see on nullsummaga mäng. et ei ole mõtet öelda, et jah, me nüüd siin vähendame personali ja kulutusi. et me peame lihtsalt kodanikke rumalateks, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, kui me hakkame nüüd kodanikele selgitama kuidas need asjad käivad? mina pigem väldiks selliste asjade selgitamist. ja see on väga murettekitav. et justkui me, see on lihtsalt äh, täiesti talumatu silmakirjalikkus. see ei ole kindlasti demokraatlik toimimisviis. eriti just see teenuste väljastpoolt sisse ostmine, et mis planeedil me siis õieti elame. ja tahaksin ka selgitusi kolmanda jao kohta. härra Ashford kahjuks ei saanud meie hulka tulla. härra Torvalds pidi lahkuma. härra Omarži ei saanud osaleda, härra Valli samuti tundub, et ei ole siis variraportööridest enam kedagi siin kes sooviks kõneleda, kas keegi kolleegidest sooviks sõna muude jagude osas? kui mitte, siis võib-olla proua Calvino soovib äh, midagi lisada. siin on eelarverida, mis puudutab pilaatprojekte ja ettevalmistavaid äh, tegevusi. see on tegelikult meie ainukene mänguruum parlamendi jaoks. me muudkui valmistame ette muudatusettepanekuid. ja te olete seda rida kahandanud räägite siin äh, kaitsekulutustest. kas me ei riskeeri selle, äh, ei riski sellega, et me marginaliseerime ennast. Merci beaucoup, monsieur Artui euh,. Et, et merci beaucoup à tous, tous les collègues qui sont ici aujourd'hui. suur tänu ja suur tänu kõikidele nendele kolleegidele, kes olid siin täna welcome the support of the European Parliament and the recognition of ma tänan Euroopa Parlamendi, parlamenti toetuse eest, selle eest, et nad tunnustavad komisjoni tööd sellist tunnustust, toetust me väga sageli ei näe, seega. aitäh, et äh, teie äh, natukenegi jagate meie poliitilisi prioriteete ning seda, kuhu peaks keskendama eelarverahad. suurem osa tänaseid kõnelejaid minu meelest toetasid meie lähenemist. selle eest olen ma väga tänulik. räägin lühidalt peamistest teemadest, ka härra esimehe küsimustest. esimene asi, millest paljud rääkisid, puudutas makseid. seda, et väga märkimisväärselt on maksed vähenenud. nõustun härra Fernandese ja teistega, et see on suur probleem. maksete vähendamine loomulikult vastab osaliselt loomulikule arengule, ehk siis eelmiste programmide ellurakendamine hakkab lõppema, seda oli ka ette ennustada võimalik, ja mitmeaastane finantsraamistik juba nägi ette, et äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal see väheneb, aga see vähenemine on olnud palju suurem, kui oli oodata, äh, sest uute programmidega on viivitatud. see viivitus on seotud tõukefondidega, see on seotud ka põllumajandussektoriga, võib-olla seetõttu, et uus põllumajanduspoliitika jõustus. samuti on jäi ellurakendamine viibinud. mitmed äh, siin teist ka kõnelesid sellest äh, jah, äh, noorsootööhõive algatusega on viivitatud, see on tegutsenud aeglaselt. Te soovisite ka ellurakendamise kohta selgust ning äh, maksete äh, viibimise kohta selgust, see ellurakendamise raport, mille, mida me pidevalt esitame eelarvepädevatele institutsioonidele, jõuab varsti teie laudadele ning seal üksikasjalikult kirjeldatakse olukordi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunis maksekavade jätkumeetmena me regulaarselt anname parlamendile uuemat infot ning teeme seda lähipäevadel uuesti. seal aruandes näete te, mis määral on jõutud ellu rakendada programme, seal näete te aga viivitusi ning näete te, et maksmata arved kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei peaks väga suuresti kogunema. kas see tähendab, et probleeme ei ole? ei nagu paljud teist on rõhutanud, siis vaatamata asjaolule, et maksed pole kaduma läinud, sest meil on üleüldine maksete marginaal ka olemas, õnneks praeguses finantsraamistikus ning õnneks, aga muret tekitav on see ikkagi, sest need makseavaldused esitatakse hiljem finantsraamistiku ajal, kahe tuhande kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda ja kahekümnenda aja, aastal. ja seetõttu on oluline vältida olukorda, mille me pärisime kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. tuleb tunnistada, et eelmisel aastal, kui me tutvustasime Coreperis äh, eelarveprojekti, siis ma rääkisin sellest kolm korda saadikutele ning te võite olla kindlad, et äh, nõukogu teab väga hästi seda ohtu, ähm, et kahe tuhande seitsmenda aasta, seitsmeteistkümnenda aasta eelarve vähenemine, maksete vähenemine tähendab, et hiljem hakatakse nõudma rohkem makseid ootame juulis liikmesriikide makseprognoose, et vahearuande jooksul saaksime esitada teile ka prognoosi ülejäänud finantsraamistiku kohta. nii palju, kui me seda komisjoni poolt teha saame, ehk siis anname endast parima, et teil oleks pilt selgem. ja seda teeme sügisel. teine küsimus on seotud rubriigiga üks mulle väga meeldis ka EFSA-st rääkimise toon teie poolt, see oli palju positiivsem kui aasta aega või isegi pool aastat tagasi. Need ettekanded äh, siin eelarvekomisjonis olid kasulikud, äh, et te näeksite ka positiivsemaid arenguid EFSA puhul. loomulikult äh, panin kirja ka teie mured lisandväärtuse kohta, selle kohta, et asi peab olema palju läbipaistvam selle edastan loomulikult ka Euroopa Investeerimispangale järgnevatel päevadel. siis oli konkreetne küsimus kaitsepoliitika ettevalmistava tegevuse kohta ning siin oli kaks erinevat teemat, kuidas seda rahastatakse, härra Maragall ja teised küsisid selle kohta. ning samuti, et kuidas me e, saame üle sellest ettevalmistava töö piiratud ulatusest. me mõistame seda, see oli väga teadlik poliitiline otsus, saata välja signaal, et Euroopa Komisjoni äh, seisukohast on kätte jõudnud aeg eraldada märkimisväärne summa ühiseks uuringuprogrammiks, mille viib läbi Euroopa tööstus. seda programmi rakendate ellu komisjoni algatusena see on rahastamine selleks, et Euroopa Kaitseagentuur saaks koordineerida uurimisprogramme kaheksakümne kaheksas liikmesriigis. meie arvates on oluline kiirelt välja saata see signaal, et Euroopa peaks muutuma autonoomseks kaitseuuringute valdkonnas. seetõttu see kakskümmend viis miljonit märkimisväärse summana ka ettevalmistavaks tööks eraldati rahastamine pärineb peamiselt esimese rubriik üks A olemasolevast marginaalist, sealt tuleb viisteist miljonit ning siis viis miljonit tulevad ITER-ist ning Kopernikusest, mis lisatakse veel mitmeaastasele finantsraamistikule, eks see raha peaks tulema siis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. mis puudutab teist rubriiki, siis esitati mõned küsimused manööverdamisruumi kohta. kas olemasolev marginaal on kriisi puhuks piisav? komisjoni seisukohast on, sest meie ettepanek jätab kuussada kolmkümmend üheksa miljonit varusse, see on piisav näiteks eelmise aasta kriisi jaoks. kui te mäletate, siis seda saime me oma kriisireservist rahastada. loodetavasti äh, meil ei teki sellist kriisi nagu vene öö, keeld, kriis piimandussektoris, turuhindade langus maailmas. aga komisjon viiendas rubriigis võtab öö, rohkem tõsiselt neid öö, marginaale kui teises rubriigis. kolmas rubriik, härra Kulmer vist väga, ütles väga meeldivalt, et ta ta öö, toetab arenguid selles valdkonnas, millele seda raha kulutatakse, te näete projektis ka üksikasju selle kohta, kuidas Euroopa piiri- ja rannavalvet rahastatakse, seda uut sisenemis-väljumissüsteemi rahastatakse, uut Dublini varjupaigasüsteemi rahastatakse, luuakse Euroopa varjupaigaagentuur siin on meil konkreetsed äh, ettepanek, äh, eesmärgid kolmanda rubriigi puhul ning panin kirja ka härra Debre äh, ettepanekud veel. Need vaatame läbi ja loomulikult üksikasjalikumalt vastame. ja siis paljud öö, panid küsimärgi alla neljanda rubriigi ümberjagamised, aga kui võtta arvesse neid varusid äh, kolmanda rubriigi toetamiseks, on meil vaja lisarahasid neljandas rubriigis. me peame täitma endale võetud kohustused näiteks Türgi põgenike puhul ja äh, meie kohustused Londoni konverentsilt, mis on seotud Liibanoni ja Jordaaniaga näiteks. Is... Uh, Äh, loomulikult äh, globaalne Euroopa on valdkond, äh, kus me teame väga hästi, et ükskõik kui palju raha meil on, kunagi ei piisa sellest, aga me oleme teinud kõik, mis vajalik selleks, et kasutada ära mõlemad valdkonnad, kus suurem vajadus on sealhulgas näiteks viidega Palestiina pagulastele, kus me oleme tõesti järginud seda plaani, mis juba oli ette nähtud mitmeaastaseks finantsraamistikusse, nii et me ei ole midagi kärpinud äh, seal osas. ja siis äh, viimased mõned äh, kommentaarid veel tahaksin härra Artuid tänada väga tugeva panustamise eest äh, sellele ja mina isiklikult äh, olen ka väga oluliselt panustanud reeglite ümbervaatamisele, sealhulgas ka Euroopa Komisjon tegeleb praegu sellega. me püüame muidugi vahearuannet arvesse võttes mõelda selle peale, et me mitmeaastase finantsraamistiku ei käsitle kõik koos praegu, püüame saada olulise tõuke selles suunas, et meil oleks äh, peavoolustatud lähenemine äh, eelarve rakendamisele, mis aitab meil ka siis äh, tulemustele keskenduda. härra Maragall ütles, et me oleme äh, Äh, Tour de France'i äh, ühes etapis loodetavasti on esimene päev tehtud ja tõesti tõuse on meie ees, aga hea on see, et äh, Tour de France jõuab eduka lõpuni ja ma loodan, et kui me saame eelarveprojekti osas kokkuleppele novembris, siis me kõik võidame. Eh no see kõlab julgustavalt. aitäh oleme nüüd läbirääkimiste algusfaasis, tahaksin tänada pearaportööri härra Kairit, tahaksin tänada ka teid kõiki, kes te täna osalesite äh, sellel koosolekul, sellel esmavaatlusel, äh, mis puudutas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve projekti ja me näeme, kuivõrd äh, suur äh, on vahe mitmeaastase finantsraamistiku ja selle projekti vahel ja me peame nüüd äh, selgitama kõigile eurooplastele, mis asi see Euroopa Liidu eelarve on. ja tegema seda võimalikult lihtsalt. on üks dokument, mis näitab ähm, kogu seda eelarve äh, teemat. võib-olla härra Kaer soovib ka veel midagi lisada äh, kokkuvõtteks? jah, päev on olnud pikk ja ma arvan, et lõpetame selle ära, kõik, mida ma veel saaksin äh, siin nutikaid asju veel öelda, saan selle kõik lükata ka järgmisesse koosolekusse. Oui, oui. Ça avive le désir nii, see nüüd küll äh, tekitab isu enam teada saada. nii, kui rohkem küsimusi ei ole, siis lõpetame.